ja siis minna esimehe teadaannete juurde ja siis samuti eh, eh, nõukogus müravürangide kohta Euroopa Liidu lennujaamades. Eh, ja see kuulutati välja teisel aprillil kaks tuhat neliteist ning menetlusnõudmised peavad olema esimesena eh, noh, päevakorras eh, pärast eh, väljakuulutamist esimeses vastutava komisjoni päevakorras ning võeti vastu see ilma muudatusette-, liikme, saadikud esitasid kuuskümmend muudatusettepanekut, ma pean seda ametlikult, selle ametlikult välja kuulutama nüüd. sest see läheb edasi täiskogule ning äh, seitsmeteistkümnenda, kaheksateistkümnenda märtsi ja esimese aprilli koosolekute protokollid, kas keegi, kellel ka vastulauseid ei ja nüüd mingem siis mürapiirangite juurde teisele, soovitus teiseks lugemiseks ja raportöör on ja härra Leitfried on raportöör. nii, kontrollime siis kõigepealt hääletusaparaate. ja hääletus on alanud kes kõik hääletasid? Dominik üritab oma viisakaardiga hääletada, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud, kõik korras. härra Gross tõstab siis kätt. ning nüüd viisteist muudatusettepanekut Äh, mida me hääletame kõik äh, korraga. kes on siis poolt? ja kes on vastu? erapooletud, see on tagasi lükatud. ütleksin, et äh, ebatavaline Eh, Michael, aga eh, mul on, eh, öelda seda hääletuse keskel, aga mul on hea meel, et me jätkame ikka samas vaimus lõpphääletus, hääletus on alanud, vabandust, neliteist. neliteist, muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja viisteist on välja jäetud, see on kustutamine, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja lõpp viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii, nüüd võime lõpphääletuse juurde minna, hääletus on alanud kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. üheksateist poolt neli vastu, erapooletuid ei ole, see on ta vastu võetud ning äh, palju õnne raportöörile. palju õnne teile, härra Laifrid. nüüd järgmine nüüd siis eh, juhatuse märkused eh, meie parlamendi eh, koosseisu tööaja lõppedes. ma ei tea, kas te olete seda raamatut näinud, see on teie postkastidesse pandud. see on äärmiselt nägusad parla-, transpordikomisjoni liikmed näha no ja võimalik saada ka lisakoopiaid sekretäriaadilt, kui te soovid, soovite ekstra koopiaid. nüüd on asi pisut teistsugune. oleme pannud teie pildid raportite juurde, see oli äärmiselt nutikas mõte ja veel mõningad äh, lõppmärkused, äh, minu viimased märkused äh, esimehena siin. see lõpetab meie komisjoni tegevuse, kui nüüd kõrvale jätta hääletamine täiskogul järgmisel nädalal. meil on olnud väga kiire aeg meie pärastspordikomisjonis, eriti just selle viimane osa. ma tean, et me oleme äh, ennegi seda öelnud, et eh, õigusloomelaste projektid jõuavad alati viimasel hetkel kohale, aga tõesti, meil on olnud eh, väga kiire, ma tahaksin teile öelda suur tänu selle tubli töö eest viimase viie aasta jooksul ning eh, see puudutab mitte ainult täisliikmeid, vaid ka asendusliikmeid, sest meil on üsnagi palju aktiivseid asendusliikmeid oma, meie komisjonis kui me nüüd vaatame, mida me oleme teinud viimase viie aasta jooksul, siis äh, oleme äh, teinud palju sellist tööd, mis on transpordile äh, kasu toonud üle kogu Euroopa Liidu, väga palju on veel vaja ära teha. on vaja paremini integreerida Euroopa transpordisüsteem, kui seda seni on tehtud. kuid see kõik võtab pisut aega ja peame veenma ka liikmesriike, et nad samuti asjaga kaasa tuleksid sooviksin väljendada oma toetust ka meie komisjoni sekretariaadile ja töötajatele, kes on need on, kes on siin praegu, kes olid äh, meiega eelnevalt ja kes läksid edasi teistesse komisjonidesse tööle. sooviksin tänada ka abisid kes äh, äh, tegid alati kõik selleks, et kõige olulisem, äh, kõige olulisemad paberid on alati valmis, et neile saaksime alla kirjutada, samuti saalitöötajaid tänan ning tänan ka tõlke mina olen klassikaline näide sellest, et mina ilma tõlkideta oma tööd teha ei saaks, ütleb esimees lahkelt me oleme tihti nalja teinud, et eh, sakslastel on raskusi inglise keelega, minul on raskusi kõigi teiste keelega, aga ma tahaksin tänada tõlke, sest see on väga raske töö. Nad istuvad seal kolm tundi ja tõlgivad seda, mida meie siin ütleme. teemadel, mis on üsnagi tehnilised meie komisjonis teevad seda väga professionaalselt. nii et tahaksin tänada kõiki tõlki kõikides kabiinides viimase viie aasta jooksul. So now we nüüd siis me jätkame. Mathieu ja mina peame mingil hetkel tulevikus uuele komisjonile vastust andma ning teie kõik, kes te kavatsete uuesti kandideerida parlamenti, ma soovin teile edu, need, kes otsustavad pensionile minna, teile ma soovin õnnelikku ja pikka pensionit ja ma loodan, et me oleme jätkuvalt kontaktis. minu arvates oli meie töö siin komisjonis igapäevane töö, iganädalane töö suurepärane, ma soovin teid kõiki tänada kõikide, kõikide püüdluste eest, igasuguse abi eest, samuti fraktsioonide personal, kes niisuguseid asju meile siia kogu aeg tõi e, ja meid paremini tööle sundis ning samuti meie omaenese personal, kes ikkagi tagas selle, et me teeme korralikult tööl ja, tööd ja liigume õiges suunas ja kui me nüüd edasi läheme, siis ma tahaksin soovida kogu transpordi komisjonile, tulevasele komisjonile kõike, kõike head ja edu. ma muidugi usun, et parimat, paremat kui see, mis meil oli, enam tulla ei saa, aga see, seda lihtsalt seetõttu, et meie komisjon on kaugelt kõige parem komisjon Euroopa Parlamendis ja miks ta seda on. esiteks, me teeme teiega koostööd, meil on alati olemas Michael ja sellepärast ka, et teie liikmed olete ju need, kes teevad selle parimaks komisjoniks Euroopa Parlamendis, niisiis ma tänan teid kõiki toetuse eest ja soovin teile kõike kõige paremat kõikvõimalikeks tulevasteks tegevusteks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 ütlema, et järgmine koosolek, seitsmes juuli kell viisteist null null. härra Kross, jah, tahtsin sõna saada. kõigepealt ühinen sinu tänusõnadega, aga liidaksin ka sinu nende tänatavate hulka, sellepärast et äh, see, kuidas need asjad siin komisjonis läksid, olid seotud ka sinuga ja sinu juhtimisega. meil oli eile väga meeldiv õhtu, kõik, kellel eile oli võimalus seal kohal olla, teavad seda. meie komisjonis me teame väga hästi, et sildade ehitamine on tähtis ja ma mitte mitte, eh, me ei ürita seda mitte ainult Euroopas teha, vaid meil üritus ka siin komisjonis õnnestus meil sildu ehitada. me tõesti ehitasime sildu erinevate eh, arvamuste vahel. ja me üritasime tõesti fraktsioonide vahel kompromissidele jõuda ning eh, meil õnnestus erinevaid eesmärke täita. suur tänu ka kõikidele kaastöötajatele, Valter Köts. tõesti, see on äh, selle hea töö tõestuseks ja eile meil oli õnnestu-, õnn-, oli ka võimalus sinu eelkäijaga rääkida ja tõesti, meil on suur õnn, et meie sekretariaadis on nii palju eksperte, kes tahab transpordikomisjonis töötada, sellel ei ole puudu headest ekspertidest, tal kohe kindlasti ei ole aega piisavalt, aga eksperdid on olemas. ja see kehtib ka fraktsiooni töötajate kohta, kes raporteid koostab, see teab väga hästi, et koostöö on väga tähtis ja praegusel hetkel me näeme ka, kui hästi see kõik on toiminud. mis puudutab tõlke ja ülejäänud personali, siis tahan äh, veel kord öelda, et äh, mis puudutab saksa keelt, siis ma mõtlen alati, et kuidas need tõlgid küll Belgia, Saksamaa, Austria, Baierimaa saksa keelest aru saavad. nagu me näeme, me räägime siin äh, ühte äh, keelt, aga tegelikult on nii palju erinevaid keeli, mis tulevad ühe keele all kokku, võib-olla inglise keeles pole nii, aga saksa keeles on. ja suur tänu kogu selle töö eest ja tõesti, et me oleme nii edukad olnud, see sõltus ka tõlkidest. ja veel üks asi, sada kaheksakümmend ettepanekut vaatasime me praeguse ametiperioodi jooksul läbi ja meil õnnestus alati ka korralik enamus oma seisukohtade taha saada, mitte sellepärast, et tulemus oleks olnud nii halb, vaid vastupidi, sellepärast et tulemus oli nii hea. ja siin tahaksin nüüd äh, tänada ka komisjoni selle koostöö eest, aga siiski tahaksin tõesti veel öelda komisjonile, et hoidke latti transpordi osas kõrgel, sellepärast et mis puudutab keskkonda ja tööstust, siis äh, sellega tegeletakse, aga tuleb tegeleda ka transpordiga ja sellepärast ma loodan, et komisjonis ka tulevikus on piisavalt jõudu äh, selleks, et transporti ja liikuvust kui eraldi valdkonda vaadata ja et seda ei pandaks mingi teise valdkonna alla kuuluvaks küsimuseks. veel üks asi lõpetuseks, mida ma sinult olen õppinud äh, see, mida sina paljude hääletuste ajal oled öelnud, ma loodan, et kõik on õnnelikud, ütlesid seda ja ma võin sulle tõesti, Brian, öelda, et mina sakslasena siin olin viis aastat väga õnnelik. suur tänu, Mattias Said, Kesine, Michal ja Eva. Said Ehm, jah, suur tänu, Brian. ka mina olen otse loomulikult nende tänu, ühinen ka nende tänusõnadega, mida sa siin välja tõid. suur tänu kõigile, kes nii kulisside ees kui kulisside taga aitasid meil oma tööd edukalt korraldada. ilma kaastöötajateta, erinevatel tasanditel, tõlkideta ei oleks olnud see töö võimalik. suur tänu ka sulle, Brian. ma ei taha korrata seda, mida ma juba täna ütlesin, eile meie toredal kohtumisel, aga on täiesti selge, et sa oled üks kogenumaid komisjoni esimehi siin parlamendis ja sa kuulud tõesti kõige kogenematud, koge, kõige suuremate kogemustega parlamendiliikmete hulka. ja ta tunneb tõesti transpordikomisjoni läbi ja lõhki kõikides valdkondades ja meie jaoks oli ka eriliseks kogemuseks sinuga viimased viis aastat koostööd teha. ma arvan, et kõik tundsid seda, et sa tõesti äh, tegid oma tööd veendunult, olid sajaprotsendiliselt pühendunud Euroopa transpordipoliitika parandamisele. tõesti suur tänu sulle selle eest. daamid ja härrad, me kohtume kindlasti uuesti, küll siis teises taustsüsteemis ja siis te kindlasti näete, kui raske on töö, kui on ähm, selline range esimees ja tegelikult ka päris ranged komisjoni liikmed. ma eeldan, et mõned liikmed tulevad tagasi, ma pole küll kindel, kas mina tulen tagasi Euroopa Parlamenti, aga tean teisi, kes kindlasti ei tule, nagu näiteks Mattiöö. kolleegid, kellega me viimastel aastatel oleme koostööd teinud. see on ka äh, midagi, mis meie komisjoni tööd iseloomustab. me tõesti tegime koostööd, meil oli siin sõbralik õhkkond, me üritasime alati lahendust leida. jah, me olime tihti erinevatel arvamustel, aga see ei tähendanud seda, et me lõppude lõpuks siiski ikkagi kokkuleppele ei jõudnud. edusamme tegime ka hoolimata eriarvamustest ja tõesti on väga tähtis, et me neid konkreetseid ähm, edusamme saavutasime suur tänu kõigile. palju edu neile, kes nüüd äh, valimiskampaaniat alustavad ja uuesti tagasi valitud äh, soovivad saada ja need, kes ei tule, nendele palju edu tulevases töös. Kesine, jah, suur tänu suur tänu ka minu poolt kõikidele kolleegidele, oli tõesti väga tore siin transpordikomisjonis töötada, suur tänu kõikidele kaastöötajatele, ekspertidele, nõunikele ja ka komisjoni inimestele. kas komisjonist on keegi kohal? on jah, ikka väga tore, teile ka suur tänu ja suur tänu ka tõlkidele ja suur-suur tänu sulle, Brian. mul oli väga kahju, et ma ei saanud eile õhtul sellele koosviibimisel tulla, aga ma kavatsen tagasi tulla ja ma olen nii õnnelik, et äh, mina olen valimisnimekirjas esimeste hulgas, nii et sellepärast pidasin eile ka valimiskampaaniat ja ei saanud ta siia tulla ja nüüd pean ka kohe-kohe ära minema, sellepärast et pean minema teise komisjoni hääletama ning lahkun kohe, sellepärast pikalt ei räägi, aga ütlen lihtsalt, et oli tõesti väga tore ja ma juba raamatusse kirjutasin. Äh, Brian, ma arvan, et meie arvamus selles osas on õige ja ühesugune, et ma tean küll väga palju erinevaid komisjoni esimehi ja kui meil oleks vaja siin anda Oscar komisjoni esimeestele, siis sina saaksid selle kohe kindlasti. sellepärast, et sa olid väga tore ja väga õiglane esimees tõesti. väga harva tekkis mul äh, tunne, et sa ka suudad mingit seisukohta esitada. alguses ma isegi mõtlesin, et huvitav, mis parteist sa oled, sest kunagi ei tulnud sinu vaated välja sellest, kuidas sa käitusid. nii et äh, tõesti ma saan aru, et igalühel on oma arvamus ja oma poliitilised vaated, aga kui seal eestooli peal istet võtta, siis tuleb neid siiski üritada kuidagi varjata ja sinul õnnestus see väga hästi sest tõesti, demokraatia puhul on väga tähtis see, et erinevad arvamused oleks esindatud ja igaüks saab öelda oma arvamuse ja talle antakse selleks piisavalt aega. nagu öeldud, nüüd ma pean kohe minema jooksma, mul on väga kahju, aga eks me kohtu veel täiskogus ja loodan, et ka järgmise ametiperioodi jooksul kohtume uuesti ja kelle, keda enam ei näe, neile palju edu ja nagu ikka, elus kohtutakse mitu korda suur tänu, Gesine, lihtsalt kui meie külalised ei tea päris täpselt, siis mina olen sotsiaaldemokraat, ütlen teile igaks juhuks. ma olen tegelikult äh, Briti laboristlikust parteist, et noh, võib-olla see annab veel rohkem aimu. Iva, Eva, jah suur tänu ka, mina ühinen äh, tänusõnadega, suur tänu, Brian, sulle, suur tänu ka sinu suurepärase briti huumori eest, mida ma tõesti hindasin, selline natukene must huumor just transpordipoliitikas, eriti mis puudutab heitmeid, on alati ka teretulnud. suur tänu ka kolleegidele kogu selle ekspertteabe eest, isegi kui ma alati polnud ühel arvamusel meie fraktsioon hääletustes ähm, tihti sai lüüa, aga kui ma võrdlen seda teiste parlamentidega, siis meil toimusid tihti arutelud, mis põhinesid tõesti äh, eksperttasemel ja minu arvates on väga tähtis see, et me niimoodi eksperttasemel saame arutada ja siis välja töötada strateegia, kuidas edasi minna. ma hindasin ka väga ja vahel olen ka teistes komisjonides töötanud ja ma hindasin tõesti väga seda, et see asjalik töö, kõik see hääletus äh, toimus meil alati väga hästi, mitte mingeid probleeme ei olnud meil ja peaaegu kunagi polnud mitte mingit põhjust äh, kritiseerida äh, seda, mis toimus teistes komisjonides, see alati nii ei ole, nii et müts maha selle ees. ja teine müts maha tõlkide ees, ütleb kõneleja sest just transpordi küsimuses ei ole see üldse mitte lihtne, kasutatakse ähm, eritermineid erinevates keeltes, need terminid sisaldavad tihti väga palju erinevaid nüansse ja tõesti suur tänu sellest, et saite oma tööga hakkama ja suur tänu ka sekretäriaadile. ka nemad näitasid, et nad on eksperdid. mina ei tule tagasi, aga küll me kohtume uuesti, sest ma kavatsen edasi minna erinevate algatustega, sest eh, eelmine kord oli meil siin kaks albiinot, nüüd olin mina ainuke albiino, nii et eh, vabandust, eh, eelmine kord oli meil kaks alpiriikide esindajat siin, nüüd ainult üks alpiriigi esindaja aga ärge unustage Alpe ära, sellepärast et Alpid on väga tähtsad meie jaoks ja sellepärast ma ikka ja jälle kavatsen teile mõne kirja kirjutada just sellesama sooviga, et ärge unustage Alpe. sest ärge unustage, et Alpid on ka transpordikomisjoni jaoks äh, katsekiviks, äh, mis seal ei toimi, ei toimi ka mujal pikaajaliselt, nii et äh, olen teid hoiatanud, kavatsen äh, ikka ja jälle silmapiirile kerkida ja teile meenutada, et albid on tähtsad, sellepärast et arvatavasti ei ole enam väga palju inimesi, kes alpe kaitseksid. aga kes teab, võib-olla kohtume ka suusareisidel meie teises valdkonnas, turismis kuskil Tirooli mägede nõlvadel ja kui te Alpide eh, suhtes positiivseid otsuseid teete, olen valmis teile ka tasuta suusatunde andma. nii et suur tänu teile, suur tänu teile kõigile, eh, kes meiega koostööd tegid. Brian, sulle palju edu, palju õnne nüüd, kui sa hakkad äh, rööpmetelt äh, vette minema, vee peale minema, ma saan aru, et äh, tegemist on ohtliku üritusega, aga ma olen veendunud, et sa saad sellega hakkama. Well, thank, thank you all. suur tänu, suur tänu teie lahkete sõnade eest. ja nagu ma ütlesin, soovin ka teile kõike head meil ei oleks olnud transpordikomisjoni, mida oleks juhtunud, juhtinud Brian Simson, kui me ei oleks siin ka komisjoni poole hoiatussõnu saatnud ja nüüd äh, lõpetades ka nende hoiatussõnadega, see ei ole mitte ainult äh, liikumise äh, peadirektoraat, äh, vaid teate, teie seal vaadake, mida teeb konkurentsi peadirektoraat, kui nemad siin praegusel hetkel tõesti äh, seal oma asjadega jätkavad nii nagu praegu, siis äh, pead veerevad. nii et tõesti, mina olen nende peale väga pahane. suur tänu teile, daamid ja härrad, see on kõik. ja Tony Blairi sõnadega, kui ta oma viimase äh, kord äh, parlamendi ees esines peaministrina, ta ütles, nüüd on kõik läbi.